Dámy a pánové, díky tomuto... niisiis, lugupeetud daamid ja härrad, läheme oma päevakorraga edasi, järgmine päevakorrapunkt käsitleb Indiat, Mohammed Afshal Guru hukkamist ja selle tagajärgi ja selles päevakorrapunktis äh, saab esimesena sõna härra Tšernetski kaheksa pooleks minutiks. palun suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. me oleme parlamendis selles samas saalis siin viis kuud tagasi, detsembrikuus, arutlenud sellel teemal ja sel juhul äh, süüdistasime me maailma kõige suuremat demokraatlikku riiki ja meil jäi äh, mulje, et äh, Euroopa Parlamendis on, kehtivad topeltstandardid. me sageli süüdistame riiki, kes süstemaatiliselt rikuvad inimõigusi ja kasutavad väga julmi riiklikke surve vahendeid ja siis samal ajal on palju neid, kes leiavad, et ja samas on väga palju teisi riike, keda me peame demokraatlikuks. India puhul võib ju tõesti rääkida juhtumist, kus me siin süüdistame riiki, mis täiesti selgelt on märkimisväärselt demokraatlikum kui väga paljud teised riigid, kellest me praktiliselt üldse ei räägi, kelle probleemid me oleme täiesti kalevi alla pannud. nüüd me räägime siin sellest kohtuasjast, surmanuhtluse äh, otsusest terroristliku äh, rünnaku süüdistuse tõttu ja tuletage meelde, mis siis oli selle surmanuhtluse ajendiks, selle kohtuotsuse ajendiks nimetagem asju õigete nimedega, vaadakem, millest me siin resolutsioonis räägime, selle kohtuotsuse tagajärgi äh, on, äh, tuleb analüüsida on täiesti selge, äh, samas millised on meie resolutsiooni ettepaneku tagajärjed suhetele sellise strateegilise riigiga ja partneriga nagu India see strateegiline partner satub jällegi meie järjekordse rünnaku ohvriks ja meie demokraatlik parlament seab ennast nüüd olukorda, meie oleme ju demokraatlikuks valvekoeraks siin maailmas ja nüüd me saame ennast jällegi olukorda, kus me ründame vägagi teravalt maailma kõige suuremat demokraatlikku riiki olukord on väga paradoksaalne. India on väga mitmekülgne riik äh, ja aga samas on tegemist väga demokraatliku riigiga, selles pole vähimatki kahtlust. ja selles küsimuses äh, on äh, Euroopa Liit ainus, kes Indiat ründab. mis puudutab seda kohtuotsust, siis äh, tuletan teile meelde, et äh, naaberriigis Pakistanis kasutatakse väga palju piinamist äh, ja vägivalda. proua Teli, suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, Mohammed Afshal Guru hukkamine eelmise aasta veebruaris on, annab märku sellest, et surmanuhtluse moratoorium Indias on lõppemas. tegemist on teise surmanuhtlusega, mis pandi toime kolme kuu jooksul pärast seda, kui surmanuhtlust pole kasutanud kaheksa aastat ja see seab ohta, äh, ohtu surmanuhtluse väljajuurimise kogu maailmas, sada nelikümmend riiki äh, maailmas on siin puudutatud sellest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kasutas surmanuhtlust ainult kakskümmend üks riiki. kaheksakümmend protsenti maailma riikidest on surmanuhtlusest loobunud. Mohammed Afshal Gurule mõisteti surmanuhtlus kahe tuhande teisel aastal erikohtu poolt pärast süüdimõistmist kahe tuhande esimesel aastal toimunud parlamendivastase rünnaku, rünnakus osalemises ja ta ei saanud valida endale advokaati, tal ei olnud äh, ka esindajat äh, advokaati, mis oleks talle kohtuprotsessi käigus äh, nimetatud ja arvesse ei võetud kõiki võimalusi kohtu selles asjas ja see otsus äh, pandi toime, saab pooleldi salastatud oludes, mis on iseäranis murettekitav, tuletagem teile nüüd meelde, et me oleme surmanuhtluse vastu äh, kõikides oludes, ilma igasuguste eranditeta, sõltumata äh, kuriteo asjaoludest ja sellepärast pöörduksime me äh, valitsuste poole ning paluksime, et äh, nad äh, kehtestaksid surmanuhtluse suhtes moratooriumi, et me saaksime võimalikult kiiresti maailmas surmanuhtluse välja juurida. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Korhola üheks minutiks, palun. mul on väga hea meel, et kolleegid on, toetasid mind selle teema tõstatamisel meie päevakorda. Euroopa Liit on olnud väga tähtis äh, surmanuhtluse vastane võitleja ja meie äh, resolutsiooni ettepanekuga avaldame edasi Indiale survet, äh, survel, survet selleks, et see teataval määral demokraatlik riik kehtestaks samuti surmanuhtluse suhtes keelu. Mohammed Afshal Gurut süüdistati kahe tuhande teisel aastal parlamendivastase rünnaku toimepanemises osalemises ja nüüd veebruarikuus pandi tema surmanuhtlus toime aga ei kasutatud kohtupidamise õiglasi standardeid ja tal ei olnud ka armu saamise võimalust ja Mohammed Afshal Guru hukkamine näitab üldisemat tendentsi, sellepärast et India hakkas rakendama surmanuhtlust esimest korda pärast kaheksanda kaheksa aastast mitteametlikku moratooriumi surmanuhtlusele ja samuti surmanuhtlus pandi toime salaja ilma Muhammad Afshal Guru perekonda informeerimata. ja äh, me tahaksime, et äh, me mainiksime siin ka Kashmiri rahuprotsessi parlamendi resolutsiooni ettepanekus, ma leian, et see on väga tähtis. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Keringelt ja Jõdenberg. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja. selle aasta veebruaris pärast vangistust pandi soime Muhammad Afshal Guru surmanuhtlus, talle mõisteti surmanuhtlus India parlamendi ründamises osalemise eest ning surmanuhtluse toimepanekust ei informeeritud Mohammed Afshal Guru perekonda. surmanuhtlust on kasutatud ka peale selle juhtumi, India on kahe tuhande neljandal aastal kehtestanud äh, moratooriumi surmanuhtluse suhtes äh, ning äh, Euroopa Liit peaks omalt poolt rohkem kaasa aitama selleks, et surmanuhtlus maa, maakeralt kaotada, avaldades survet India valitsusele, samuti surmanuhtluse keelustamiseks surmanuhtlus on inimõiguste rikkumine ja meie ajal ei tohiks seda enam kasutada. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Benjan. suur tänu! kõigepealt ma tahaksin äh, avaldada kaastunnet Muhamed Afshal Guru perekonnale. on äh, täiesti vastuvõetamatu, et äh, Muhamed Afshal Gurut, Guru perekonda tema hukkamisest ei informeeritud, hukkamine pandi toime ning kohe pärast seda Äh, viidi tema surnukeha vanglasse tagasi ja, ja perekond pidi võitlema selleks, et surnukeha kätte saada. liberaalid on alati surmanuhtluse vastu, äh, sõltumata sellest, millised asjaolud ka ei, seda ei ümbritseks ja Euroopa Liit on samuti samal seisukohal. paraku on endiselt liiga palju liik-, riike endiselt äh, lõu-, eh, peamiselt Lõuna-Aasia riikides, äh, riigid, kus ei ole demokraatiat või äh, kus see küsimus tekitab endiselt probleeme. India ei ole ainus selline riik, Indias on see teine juhtum, aga, aga ka Pakistan eelmisel aastal peatas oma moratooriumi surmanuhtlusele. nagu siin on juba öeldud, India on suurim demokraatlik riik maailmas ja peaks siin olema liidri rollis, mitte mahajääjate seas samuti me peaksime olema ettevaatlikud ning kandma hoolt selle eest, et ükskõik mida ka ei tehtaks, see ei õõnestaks Kashmiri rahuprotsessi. see äh, hukkamine, äh, sellel hukkamisel on laial, laialdasemad mõjud äh, ja ma tunnen tõesti muret selle pärast, et surma, selle surmanuhtlusega loodi pretsedent ning me ei tahaks, et seda kasutataks poliitiliselt nüüd enne India järgmisi valimisi, sellist surmanuhtluste küsimust ja surmanuhtluse toimepanekut ootavate vangide küsimust kasutatakse ära poliitiliselt ja ma kutsun üles meie Euroopa Liidu kõrget esindajat proua Ashtonit diplomaatilisi vahendeid kas-, üles kasutama ning äh, rõhutama, kuivõrd vastu on Euroopa Liit äh, surmanuhtluse. Merci, monsieur le president. suur tänu. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogus India kinnitas, et nad on valmis inimõigusi austama ja samas äh, hääletati surmanuhtluse moratooriumi vastu ja äh, praegusel hetkel ootavad surmanuhtluse toimepanemist äh, üle tuhande inimese, mõned neist võivad olla süütud, vabaühendused on seda teemat tõstatanud igal aastal. Christoph Hans, ÜRO eriraportöör, tundis, avaldas samuti tõsist muret surmanuhtluste arvu kasvu üle ja rahvusvaheline tsiviil- ja poliitõiguste pakt äh, keht-, äh, tuleb siin mängu ja suurepäraseks näiteks sellest kahetsusväärsest arengust on just nimelt Afshal Guru hukkamine. Äh, tema kaassüüdistatavaid koheldi õnneks pisut teistmoodi Äh, aga Mohammed Afshal Guru hukkamisest ei teavitatud tema perekonda, tema surnukeha ei tahetud perekonnale välja anda ja Äh, siin juba on juba mainitud Kashmiri rahuprotsessi äh, ja see mõjusid sellele. kõik see puudutab riiki, mis on maailma suurim demokraatia, surmanuhtlus ükskõik millistes tingimustes on vastuvõetamatu, barbaarne kohtlemine, mis tuleks välja juurida ja India peaks liituma surmanuhtlust keelustavate riikidega äh, nii, nagu ta on seda teinud mitteametlikult kaheksa aasta jooksul, aitäh! härra Posselt üks minut härra president. India tekitab meile probleeme kolmel tasandil. esiteks oleme me vastu surmanuhtlusele põhimõtteliselt, isegi kui seda rakendatakse ellu mõnes riigis, mis on meie sõber, nagu näiteks USA või India. teiseks see, kuidas äh, surmanuhtlust ellu täide viidi, ei ole just demokraatlikule riigile kohane, see meenutab pigem diktaatorlust. ning kolmandaks, mis kõige tähtsam, me kutsume üles Indiat ja Pakistani lahendama Kashmiri probleeme leppimise vaimus, sest me räägime siin ju kahe tuumariigi vahelisest vaidlusest, mis ohustab rahu terves maailmas, sealhulgas ka Euroopas seetõttu on meil vaja tõhustada see Kashmiri probleemi lahendamist, sest see on väga strateegiline piirkond kogu maailmas. järgmisena proua Sineshin, üks minut. E, Mohammed Afzal Guru został oskarżony o pomoc w zamachu. Mohammed Afzal Guru, talle mõisteti surmanuhtlus äh, selle süüdistatuna India parlamendi ründamises ning äh, surmanuhtluse otsus põhines terrorismivastase võitluse seadusele. ta ootas oma surmanuhtlust mõnda aega ning äh, lõpuks täiesti salastatud tingimustes pandi surmanuhtlus toime, perekonda informeeriti kaks kuud pärast surma, kaks päeva pärast surmanuhtluse toimepanekut, äh, on sadu vange, kes ootavad veel surmanuhtlust äh, ning äh, praegune surmanuhtluse juhtum, millest me räägime, on murettekitav inimõiguste rikkumine, kutsume Indiat üles kehtestama moratooriumi surmanuhtlustele ning austama rahvusvahelisi inimõiguste standardeid, tagades õiglane kohtumõistmine. Our relations with India have uh, in suur tänu, president, meie suhted Indiaga on aastate jooksul tihenenud, sest India soovib olla tõsiseltvõetav ülemaailmne partner. samas tuleb tunnistada, et inimõiguste olukord Indias on küll paranenud, aga mitmed probleemid on lahendamata. demokraatlikud põhimõtted süvenevad ühiskonnas, aga India peab töötama veel palju selle nimel, et näidata positiivset eeskujuga selles ebastabiilses piirkonnas, seetõttu on väga kahetsusväärne, et India otsustas lõpetada oma mitteametliku moratooriumi surmanuhtlusele, mis kestis kaheksa aastat, see on suur samm tagasi põhiväärtuste juurest, mis meie arvates, meie liberaalide arvates ja eurooplaste arvates on vääramatud. seetõttu avaldan ma oma tõsist muret India kohtusüsteemi erapoolituse, poolikused üle ning loodetavasti India valitsus näitab, et ma ei eksi. lõpetuseks kutsun ma kiireloomuliselt India valitsust mitte äh, tulevasi surmanuhtlusi heaks kiitma. aitäh. järgmisena proua Lohpiiler, poolteist minutit. aitäh. resolutsioonis kutsume me üles surmanuhtlust muutma eluaegseks vanglakaristuseks. ühele teisele süüdimõistetule, professor Sin, poliitiline dissident, läks äh, Saksamaale varjupaika otsima, kui Punjabi piirkonnas tema isa vangistati. varjupaigataotlus lükati tagasi ning talle öeldi, et tal on täiesti ohutu Indiasse naasta. kui ta seda tegi, siis ta arreteeriti ning pärast seda on ta olnud vangis. kümme aastat üksikvangistuses, kakskümmend neli tundi ööpäevas väga väikeses kongis. iga-aastaselt on halvenenud ta ka, ka ta vaimne tervis hiljem otsustas Saksa kohus, et teda ei oleks tohtinud tagasi Indiasse saata ning ta elu on seal ohus, ma kutsun üles seega India valitsust mitte hukkama kõiki neid, kes on, ootavad surmanuhtlust ning muutma nende karistused eluaegseks vanglakaristuseks. täna, selle, tänavuse aasta ju-, juunikuus Madridis toimub surmanuhtluse vastane konverents ning seal on Indial ja teistelgi surmanuhtlust veel kasutavatel riikidel heal võimalus lõpetada sellise karistuse määramine. järgmisena härra Vossovitš, üks minut Mohammed eh, Afsal Guru został... suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, Mohammed eh, Afsal Guru eh, mõisteti süüdi India parlamendi rünnakus, mille tulemusena hukkus üheksa inimest. viimased arengud Londonis näitavad, et terrorism levib endiselt ning seetõttu ma leian, et see kohtuotsus äh, oli äh, kooskõlas tema kuriteo tõsisusega. ning äh, seetõttu ma leian, et see võib olla näiteks teistele selle piirkonna riikidele, kus põhimõtteliselt toetatakse terrorismi, aga viimaste päevade sündmus on näidanud, et terrorism piire ei tunne härra Vlašovitš, olete valmis vastama härra Posselt esimese kaardi küsimusele, palun härra Posselt, teil on sõna. kolleeg, mul on teile küsimus. mina olen ka terrorismi vastu, samamoodi olen ma surmanuhtluse vastu. kas te teate, et üks kahekümne ja kahekümne esimese sajandi suurimaid eurooplasi oli poolakast paavst Johannes Paulus Teine, kes oli igal juhul surmanuhtluse vastu. Äh, jah, kallis kolleeg. pean ütlema, et suurem osa poolakaid suhtuvad väga otsustavalt sellistesse äh, küsimustesse, kus suurem osa äh, poolased, äh, poolakaid aga oleksid minuga nõus äh, tõenäoliselt, kui oleks tegemist niivõrd julma ja, ja elajaliku kuriteoga nagu siin, siis kas olete valmis vastama veel ühele sinise kaardi küsimusele, härra Vlašovitš, palun? E, suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliige, kas te tõesti arvate, et surmanuhtlust tuleks kasutada Äh, terrorismijuhtumite puhul äh, ja ka teiste inimeste puhul, äh, kes kasutavad ka samuti elajalikke võtteid, hoolimata sellest, et tegemist pole terrorismiga, kas te leiate, et surmanuhtlus tuleks sisse viia ja sellisel juhul, mida te arvate mõrvadest, piinamisest, terroristlikust käitumisest, mida rakendatakse Guantanamo Bay's äh, Äh, just nimelt terrorismivastase võitluse eesmärkide saavutamiseks. Äh. mina arvan, et surmanuhtlust tuleks rakendada juhtumite puhul, kus isikud panevad toime kuritegusid, mis ei ole kuidagi seotud inimlikkusega. kui tegemist on äh, süütute hingede mõrvamisega, kes ei ole midagi halba teinud, siis tuleks seda rakendada. minu suhtumine on selline süütute inimeste äh, tapmise küsimustes. härra Klaas, palun, poolteist minutit. suur tänu, härra president, mulle tundub, et meie Euroopa Parlamendis peaksime olema ettevaatlikud. kui me räägime surmanuhtluse elluviimisest kolmandates riikides, seda eriti selliste riikide puhul nagu India mis on silmitsi tõsise islamiterrori probleemiga. ma nõustun soovitusega, et India peaks surmanuhtluse kasutamisel ettevaatlik olema, aga ma usun ka, et me peaksime igal juhul vältima seda, et terroriste kohe äh, esitletaks kui ohvreid selle asemel, et neid näidataks terroristidena. see inimene põhjustas kaksteist surma, see oli oluline element tema kohtuprotsessis ning seda tuleks vähemalt mainida ühisresolutsioonis viie fraktsiooni poolt. niisiis, äh, guru oli surmanuhtluse vastu isegi, ainult et tema määras surmanuhtluse inimestele, kes olid täiesti süütud. suur tänu, järgmisena proua Makovei, üks minut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 peale selle mõisteti ta süüdi terrorismivastase seaduse kohaselt, mis ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega ning mis võeti, mis tühistati kahe tuhande neljandal aastal. sada viiskümmend neli riiki maailmas on juba kaotanud surmanuhtluse de jure või de facto pärast ÜRO resolutsioone. ma kutsun Indiat üles mitte hukkama kedagi ning kehtestama moratoorium surmanuhtlusele ning ka seadusega surmanuhtlus äh, keelustama. härra Obermeier järgmisena, kuna härra Paletskist pole kohal. suur tänu, härra president. minu arvates on üsna kummaline see, et me räägime siin inimõiguste rikkumistest Indias kuigi meil ei lubatud rääkida inimõiguste rikkumistest USA-s. minu arvates ei ole see õige. kõigepealt tuleb tunnistada, et ma mõistan hukka Mumbai rünnakud ning ma tunnen kaasa ohvritele. samas härra Guru hukkamine võib kaasa tuua edasisi öö, ähm, proteste ja vägivalda tema kodupiirkonnas Kashmiris. Kashmir on üleüldse terroristide kasvulava. mina ei soovi Indiale üldse midagi ette kirjutada, aga mul on küsimus, kas hukkamine, mis peegeldas hindude enamuse raevu, oli tõesti kõige mõistlikum viis, kuidas leevendada pingeid erinevate elanikkonnarühmade vahel. suur tänu! aitäh, järgmisena härra Preeda, üks minut. suur tänu! mul on öelda kaks asja kõigepealt. tegemist on teise resolutsiooniga surmanuhtluse kohta Indias, mida me selle mandaadi jooksul oleme arutanud siin parlamendis. esimene puudutas Davinde Barsingi juhtumit, kelle apellatsioon lükati märtsikuust tagasi ning nüüd teist korda üritame me saata signaali India võimudele. me soovime, et nad näeksid, et Euroopa Liidu ühine seisukoht surmanuhtluse küsimuses on, et see on ebainimlik ja inimväärikust äh, häiriv karistus. teiseks tuleb hukka mõista Afsal Guru salajane hukkamine. kõik see näitab ka Kashmiri rahuprotsessi ähm, nõrkust, samal ajal kogu see asi toimub ajal, mil India soovib suhteid naabritega parandada. me soovime, õhutame kõiki osapooli leidma demokraatlikult lahendust järgmisena vaba mikrofon, kui esimesena proua Hibner. Kolejny już raz jesteśmy świadkami niepokojących. Suur tänu, lugupeetud juhataja. Ja jällegi oleme me olukorras, kus me peame olema tunnistajateks äh, tolerantsuse puudumise ebameeldivatele asjaoludele seoses Pakistani-India konfliktis äh, Mohammed Afshal Guru äh, hukkamine äh, on juhtum, mis on tekitanud suuri protestilaineid. Mohammed Afshal Guru hukati parlamendi ründamises süüdistatuna ning paraku äh, India ei ole õppinud midagi varasematest protestilainetest, siin on äh, probleem, oht on sattunud siin sallivuse ja Euroopa Liit peab äh, siin juhataja katkestab ning palub kõnelejat rääkida pisut aeglasemalt. suur tänu, ütleb kõneleja, lõpetab, suur tänu, ütleb juhataja ning palub rääkida pisut aeglasemalt edasistel kõnelejatel. nüüd saab sõna härra Repo. austatud juhataja, see on väga oluline resolutsiooni ettepanek, sellepärast et praegusel hetkel on, ootab kakskümmend tuhat äh, inimest maailmas surmanuhtluse toimepanekut. surmanuhtlus on inimväärikust alandav ebainimlik karistus, mis äh, rikub meie õigust elule, äh, mis on vääramatu õigus Mohammed Afsal Guru äh, surmanuhtluse toimepaneku asjaolud muudavad selle eriti küsitavaks. Ini-, igale inimesele peab olema tagatud äh, õiglane kaitse ja õiguskaitse ja õiglane kohtumõistmine. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on kõik võtnud endale kohustuse surmanuhtlust mitte kasutada sõltumata asjaoludest, see on vastavalt vastu meie Äh, väärtustele ja Euroopa Liidus ei saa kedagi mõista surma ega äh, hukata ja sellist põhimõtet peaks Euroopa Liit rakendama ka oma välispoliitikas ja äh, lisaks Euroopa Liidu esinduse tegevusele peaks kõik liikmesriigid ka kahepoolsetes suhetes Indiaga tõstma esile surmanuhtluse väljajuurimise vajalikkuse küsimust. härra Migalski, palun järgmisena panie przewodniczący! ja nie chciałbym żeby ta. suur tänu lugupeetud juhataja! ma ei tahaks et see küsimus äh, põhjustaks äh, indiasuunalisi rünnakuid äh, teistes valdkondades praegu me siin ründame surmanuhtlust äh, ja nagu siin eelkõnelejad on öelnud, äh, juba teist korda meie parlamendis äh, süüdistame me järsku Indiat, maailma kõige suuremat demokraatlikku riiki ning me peame siiski ka nende saavutusi tunnistama ning peame arvesse võtma seda, et tegemist on tõesti maailma suurima demokraatiaga, mis väärib tunnustust vähemalt selles maailma osas. ja samuti seda, Äh, kohutavat juhtumit äh, ei tohiks ka surmanuhtluse temaatikaga üldiselt äh, seostada, sellepärast et, et need, see riik, millest me räägime, tegelikult ei suhtu surmanuhtlusse üldiselt pooldavalt ja me peame siin mõistma ka asjaolusid, mis seda olukorda mõjutavad. härra kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele äh, proua Keringenilt, palun? Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja. ei ole ju tegelikult nii, et mõned oleks äh, surmanuhtluse poolt ja mõned vastu. Euroopa Liiduga liiku-, liitumise eeltingimuseks on väärtuste tunnistamine ja meie kõik oleme olnud valmis tunnistama, et Euroopa Liidus ei ole surmanuhtlust ja rahvahääletused äh, Äh, on kinnitanud, et me tahaksime Euroopa Liiduga liituda ja Euroopa Liiduga liitumise äh, tu-, tu-, eeltingimuseks on olnud äh, surmanuhtluse väljajuurimine ja nüüd me ei saa siin öelda, et surmanuhtlust peaks rakendama, see on barbaarne komme, härra Mikalski. kahjuks te peate leppima sellega, et mina isiklikult toetan surmanuhtlust ja nii palju, kui mina tean, siis India ei ole Euroopa Liidu liikmelisust taotlenud, sama puudutab Ameerika Ühendriike Nendel on oma kohtusüsteem ja surmanuhtlus on väga tõhus, hirmutav karistusmeede, äh, mis aitab ära hoida äh, mõrva ja tapmisi ning äh, turma, surmanuhtlust on kasutatud juba tuhandeid aastaid, seda kasutatakse ka täna ja ma saan mõista, et te leiate, et tegemist on barbaarse kombega, kuid samas püüdke mõistka, minusugused isikud leiavad siiski, et surmanuhtlus oma elajalikkusest hoolimata on äh, kõige äh, tõhusam moodus inimese õigust elule kaitsta. suur tänu ja järgmisena saab sõna. kiitoksia arvoisa proua Esaja suur tänu, lugupeetud juhataja, Euroopa Parlament tahab kaitsta iga inimese õigust õiglasele kohtumõistmisele ja suurem osa meist on kategooriliselt surmanuhtluse vastu ja Afsal Guru juhtumi puhul me ei, me ei kiida heaks tema terrorismile kaasaaitamist, kuid surmanuhtlus nii või teisiti on vale kohtuotsus ja äh, õigus elule on inimeste äh, põhiõigus ning äh, surmanuhtlus on selle rikkumine ja Afsal ja Guru hukkamine mõjutab ka Kashmiri India rahuprotsessi, tekitab India vastast meelsust ning kutsub üles vägivallale. India on viimastel aastatel hoidunud surmanuhtluse toimepanekust ning need kaks hiljutist juhtumit, mis toimusid kõik paari kuu jooksul, väärivad esiletõstmist pärast kaheksa aastast surmanuhtluse moratooriumi. ja see näitab, et tegemist on tagasiminekuga Indias inimõiguste vallas. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Tabarile. härra Tarabella suur tänu, äh, lugupeetud äh, proua Estoni, äh, Eston kui kabineti esindajad, Afgal Guru hukkamine veebruaris annab põhjust mureks India arengute suhtes, tema hukkamine pandi toime saladuslikult ning annab märku surmanuhtluse taasrakendamisest selles riigis, väga paljud on avaldanud siin muret, ma ei hakkaks siin eelöeldut kordama, kuid ta Äh, ma tahaksin rõhutada seda, et Afshal Guru äh, surma, surma mõistmise kohtuprotsess oli puudulik, ta ei saanud valida oma advokaati ja tal ei olnud tagatud operatsioonivõimalused ja tema perekonda samuti ei informeeritud surmanuhtluse mõistmisest ja, ja surmanuhtluse toimepanekust. ja samuti oli mitmeid probleeme tema surnukeha väljaandmisega ja ma olin siis mitmes, mitmeid rahvusvaheliste standardite rikkumisi ning äh, ma arvan, et äh, me kõik, kõik sõltumata poliitilisest kuulumusest mõistame sellise protsessi hukka. härra Romeva, palun. aitäh, president. tegelikult me ei ole siin silmitsi lihtsa filosoofilise küsimusega. surmanuhtlus on vägivaldne karistus, mis rikub inimese õigust elule ning õigus elule on kirjas Äh, inimõiguste deklaratsioonis, selles pole kahtlustki. antud juhtudel, antud juhtumil me tegeleme väga tõsiste küsimustega, äh, kas või selle kohta, kas Afshal Guru kohtu mõistmine oli õiglane, talle ei võimaldatud äh, korralikku kaitset, vaatamata kõigele ei antud ka perekonnale teada surmanuhtluse toimepanemisest ja surnukeha ei antud perele välja. ma olen kindlalt surmanuhtluse vastu kõikidel juhtudel, kõikidel juhtudel ning rõhutan veel korda, et surmanuhtluse keelustamine äh, tähendab seda, et me hindame inimese elu väärikust. aitäh, härra Romeva, kas te olete valmis vastama härra Mikalski sinise kaardi küsimusele, palun, härra Mikalski E, suur tänu, austatud parlamendiliige, te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, te ütlesite õigusega, et empiirilised tõendid puuduvad selle kohta, et äh, surmanuhtlus äh, on äh, hirmutav ja ennetav mingisuguseid uuringuid selles osas ei ole tehtud, kuid äh, te võite, peate olema ometi nõus sellega, et suurem karistus on hirmutavam kui väike karistus ja kõige suurem äh, karistus on surmanuhtlus, see peaks olema ju üsnagi loogiline järeldus, eks ole? no very simple answer. vastan lihtsalt, põhiküsimus siinkohal on selle karistamatuse tagasipööramatus, see peab olema arutelude aluseks ning eh, ükskõik eh, millistel põhjustel selle karistuse mm, tagasipööramatus on selge. härra Romeva, kas olete valmis vastama ka proua Morvai sinise kaardi küsimusele? jah, olen, palun, proua. palju tänu. Te kritiseerisite mm, seda, et tõsiselt on rikutud inimõigusi kriminaalmenetluse käigus, ma nõustun teiega, et mm, õiglase kohtupidamise mm, põhimõtteid ei tohi rikkuda. Te kritiseerisite ka seda, et, et ei ole tagatud inimväärikust. jah, kõike seda oleme näinud ka USA-s, samas teie erakond, teie fraktsioon, Roheliste äh, fraktsioon, teie esindaja härra Tavares kirjutas oma raportis inimõiguste olukorrast Ungaris ja, ja, ja samas Ameerika suhtes teie suhtumine on hoopis teine, kuidas te ühildate neid kahte? Mm te räägite ähm, hoopis äh, tänase teema välisest teemast ja ma ei vasta sellele. aitäh vastuse eest ja lõpetuseks saab sõna proua Gretu. aitäh, president, mitte äh, esimest korda me ei räägi vajadusest äh, ähm, tühistada surmanuhtlus kui karistus nii Indias kui ka teistes riikides. Neid jõupingutusi me peame jätkama, sest surmanuhtlus rikub inimese põhiõigust, õigust elule. see ei takista kuidagi kuritegevust paremini kui mõni teine karistus ning see, et nii paljud riigid on surmanuhtluse keelustanud, on tõesti julgustav märk. Absal Guru hukkamine on, veel kord on võimalus paluda Indial kinni pidada rahvusvahelistest standarditest inimõiguste osas ja seda ka selles valdkonnas, on väga kahju, et riik, eh, kes on nii suurepäraselt äh, arenenud, et neil on endiselt äh, sadu inimesi, kes ootavad hukkamist ja seetõttu me kutsume üles India ametivõime mitte ellu rakendama surmanuhtlust. aitäh! ma tahaksin nüüd anda sõna volinik Oettingerile lõppsõnaks präsident damen und herren abgeordnete! austatud daamid ja härrad me jagame teie muret mis on seotud äh, sellega et käesoleva aasta veebruaris hukati Muhammad Afshal Guru kõrge esindaja Euroopa Komisjoni asepresident äh, Lady Catherine Ashton pärast veebruarikuiset hukkamõistmist äh, avaldas äh, avalduse antud teemal, kus öeldakse välja, et Euroopa Liit on mm, igal juhul surmanuhtluse kehtestamise vastu ja kõrge esindaja kutsus taas kord üles äh, kehtestama moratooriumi surmanuhtlusele Indias. otsus, mis on seotud Avšal Guru hukkamisega oli teine otsus päris pika aja jooksul, kaheksa aasta jooksul, mil Indias ei ole surmanuhtlust täide viidud. teine juhtum puudutas osalist, teist osalist Mumbai rünnakutes väljendasime oma kahetsust selle üle, et pärast kaheksa aastast pausi on India taas hakanud surmanuhtlust ellu rakendama. India on viimaste nädalate jooksul lükanud tagasi mitmed armuandmispalved, mis lubavad arvata, et peagi täidetakse teisigi surmanuhtlusi, mis on seotud terrorismiga, aga ka mõrvade ja vägistamisjuhtumitega osad nendest juhtumitest on, on väga laialt kajastatud meedias, avalikkuse ees ja me oleme arutanud seda ka, seda on arutatud ka siin Euroopa Parlamendis, näiteks Polakise juhtum, mis meid puudutab. tegemist on isikuga, kelle tervislik seisund märkimisväärselt äh, halvenes pärast seda, kui tema armuandmispalve tagasi lükati. ja puuduvad ka selged äh, kriteeriumid, äh, mille alusel president kuidas otsustab, kas rahuldada armuandmispalve või mitte. me loomulikult toetame India püüdlusi võidelda terrorismi vastu, terrorismi igasuguste vormide vastu terrorismivastane võitlus äh, peab toimuma austades samas täielikult inimõigusi ja me leiame, et surmanuhtlus ei ole õigustatud meetod selles võitluses peame dialoogi India ametivõimudega, muuhulgas ka surmanuhtluse küsimuses ja me kavatseme sellist dialoogi tulevikus kindlasti jätkata. ning soovime maksimaalselt ära kasutada inimõiguste alase dialoogi Indiaga. India valitsus peagi määrab kindlaks uue kuupäeva mil meie dialoog jätkub, kahjuks on äh, seda dialoogi mitu korda hiljuti edasi lükatud.